presidentide esimeste konverents vastavalt eeskirja eh, sada viis kuus eh, teatas mind, et ei ole esitatud esimeste eh, konverentsile vastuväiteid EKONi kohta, et ei esitataks delegeeritud õige, mm, õigusakti. kui kahekümne nelja tunni jooksul ei esita saadikud omalt poolt mm, vastuväiteid, Äh, siis on see heaks kiidetud. Need soovitused on kättesaadavad.